meil päevakorras äh, üheminutilised sõnavõtud ja kõigepealt saab sõna Tiidri Kluun, palun. aitäh, proua president. oma sõnavõtus tahaksin ka merendusele keskenduda ja sellele, kuidas see maapiirkondi aitab täna me oleme juba pikalt rääkinud kalandusest ja sellest, kuidas kalandus aitab rannakogukondi, aga eelmisel aastal toimus Koogis väga tähtis konverents, kus räägiti just sinisest majandusest ning äh, suure, suurtest kasvunumbritest, mida meie Iirimaal sinises majanduses näeme ja võrreldes riikliku majandusega on areng olnud väga hea Äh, kõrgem kui riiklikul majandusel üleüldiselt äh, ja sajast äh, teenitud eurost seitsekümmend kuni kaheksakümmend viis tuleb just sinisest majandusest, nii et tegemist on suure potentsiaaliga turismi jaoks, energia valdkonna jaoks, innovatsiooni ja uuringute jaoks ja ma tõesti soovin, et sinise majanduse potentsiaali toodaks rohkem välja ja eriti seda, kuidas see puudut-, toetab ka maapiirkondi. Next one, Mr Negrescu. aitäh, järgmisena härra Negrescu, palun. doamna președinte, dosarele Panama au arătat faptul că nu există. aitäh. Panama dokumendid näitavad, et meil ei ole maailma tasemel äh, reegleid, mis kõikidele võrdseid õiguseid ja tingimusi tagaksid, eriti just turumajanduses. esiteks, äh, rahapeitjate tegevus oli ebamoraalne, sest nad peitsid seda maksuparadiisides ja teiselt poolt äh, on maailm väga palju raha kaotanud vastavalt Rumeenia ajakirjandusele võrduvad need summad äh, Rumeenia tervishoiusektori äh, suurusega. meil on vaja meetmeid selle probleemi lahendamiseks ja meenutaksin teile äh, finantstehingute maks äh, on olnud üks ettepanekud, äh, millega saaks ära hoida sarnaseid juhtumeid tulevikus. aitäh, järgmisena proua Tomasic, palun. prvostupanjsko vijeće haškog suda izreklo je oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju. aitäh, äh, Haagi tribunali siis mõisteti õigeks härra Seychelles, Vojislav Seychelles. see on väga häbiväärne äh, otsus, aga mõned osad on veelgi hullemad. kohtu järeldus oli, et äh, Suur-Serbia oli pigem poliitiline kui kuritegelik äh, ettevõtmine ja see on vastuolus varasema kohtu poolt öelduga. igaüks mäletab äh, üheksakümnendatel aastatel äh, toimunud äh, Jugoslaavia sõda ja selge oli see, et Suur-Serbiat ei oleks äh, olnud võimalik mingil muul viisil luua kui kuritegude kaudu. see on täiesti absurdne ning kriminaalkohtu otsus ei ole vastuolus mitte ainult leppimisega Jugoslaavia riikides, vaid see on ka Ähm, ohustab rahvusvahelisi kohtuid üldiselt, sest pärast seda otsust äh, ei taha paljud riigid enam rahvusvaheliste kohtutega koostööd teha ja see äh, ohustab rahu ja stabiilsust. proua Toom, palun. Uh, uh, aitäh. kahekümne kuuendal aprillil on, äh, möödub kolmkümmend aastat äh, Tšernobõli äh, tuumajaama plahvatusest Ukrainas. väga palju inimesi saadeti ka Eestist seda õnnetuse tagajärgi likvideerima Nende hulgas on rohkem äh, olnud äh, vähkjuhtumeid ja muid äh, tervishoiuprobleeme. pärast seda, kui Eesti iseseisvaks sai, ei saanud nad enam õigust toetusele. see olukord muutus kaks aastat tagasi, nüüd on neil võimalus saada kui mõningal määral toetusi ja kahjuks äh, paljud neist ei ole Eesti kodanikud, seetõttu nad ei saa äh, represseeritutele ette nähtud toetusi ja seetõttu neid diskrimineeritakse. kui tegem-, te, äh, rahvuse või päritolu alusel diskrimineerimine Tšernobõli likvidaatorite puhul peaks otse, kohe lõppema. Gracias la familia domecq a la cual pertenece la albiol guzmán arias cañete ha recibido desde dos mil ocho treinta y seis seis millones de euros en subvenciones eh, eh, Põllu, ühisest põllumajanduspoliitika fondist on üks perekond saanud kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend kuus koma kaheksa miljonit eurot eh, seda ja nüüd on sellest isikust äh, saanud volinik ja samas on ta ka äh, äh, Panama dokumentidega paljastatud, seotud. Gracias, señora presidenta on december 10 1991 the immense majority kolleeg Terri Kabras aitäh Mägi-Karabahhia elanikud referendumil aastaid tagasi otsustasid äh, sõltumatuse kasuks. sellele demokraatlikule protsessile äh, reageeriti sõjaväega, kolmkümmend tuhat inimest hukkusid. Armeenia-Aserbaidžaani vaheline relvarahu ähm, Äh, sõlmiti üheksakümne teisel aastal, rahuväed viidi sisse, aga Aserbaidžaan ei olnud nõus rahvusvahelisi äh, meetmeid sisse viima. Mägi-Karabahhil on demokraatlikud äh, institutsioonid, korruptsioonitase on väga madal ja sellepärast me nõuame, et Mägi-Karabahh ja esindajad oleksid kaasatud Minski rühma läbirääkimistele. sellepärast, et nemad otsustavad riigi elanike saatuse üle. kui sõjaline konflikt äh, lahendatakse, siis on väga tähtis äh, kokku leppida ka selles, et äh, uut sõltumatut riiki rahvusvaheliselt tunnustatakse. aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Pedicini, palun. aitäh, proua president. olen siin tänu Itaalia prokuratuurile saime teada uuest skandaalist äh, illegaalset äh, äh illegaalsed prügijäätmed Basilikatas Itaalias. isegi peaminister Renzi oli kasutatud. kolmeteistkümnendal novembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal küsisin ma komisjoni käest, et Tehnoparosko, Tšeknodi, Vaglos ja ka mujal äh, läbi viidav prügimenetlus on kooskõlas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal küsisin uuesti komisjoni käest informatsiooni äh, keskkonnamõjude äh, kohta ähm, ühes äh, jäätmetöötluskeskuses, mis viiendat korda põles juunikuus kaks tuhat viisteist ütlesin, et meil on probleeme põhjaveega. olen viis erinevat küsimust esitanud, väga palju ka keskkonnakomisjonis küsinud. tahan teada, mida Euroopa institutsioonid teevad kui siiamaani pole mitte midagi ära tehtud selleks, et kodanike tervist kaitsta. aitäh, järgmisena kolleeg Per-, Borghezio, palun. Eh, denuncio al presidenza una gravissima violazione dei diritti dei prerogatiivi. proua president, tahaksin viidata raskele rikkumisele, mis puudutab parlamendisaadikute eesõigusi. ma Milanos ka äh, algatasin protsessi, aga ja seda küsimust käsitleti ka õiguskomisjonis, aga keelduti sellega tegelemast. ma arvan, et meil on tegemist selge saadikute eesõiguste rikkumistega ja selle rikkumisega, mis ähm, puudutab äh, Euroopa Kohtu äh, püsivat kohtupraktikat, äh, härra Schultz on saanud taotluse, tegemist on lihtsalt sellega, et et parlamendi president kaitseks kohtus parlamendiliikmete õigusi, me ei saa seda sekkumist meie õigustesse taluda, sellepärast et tegemist on parlamendi õigusega ja tegemist on äh, Euroopa äh, kohtu, alalise kohtupraktika rikkumisega. doamnă președintă corina crețu membră a comisiei juncker a fost acuzată. ma tänan e, junckeri komisjoni e, liige e, crețut on süüdistatud et ta on oma päritoluriigis ei käi büroos tööl ja ametlikest visiitidest on teinud eravisiidid ja talt on nõutud selgitust. Eh, aga näib, et eh, komisjon tahab sellised asjad ka läbi alla pühkida. Eh, ajakirjanikud on kirjutanud tema poolt avaldatud, tema poolt kulutatud raha äh, kohta ja ta jätkab Tšašesku äh, vaimus isikukultust. mina tahaks näha, kas nüüd härra Juncker äh, on nõus sellega, et äh, volinik ei tohi kasutada erahuvides avalikku raha. härra Fernandes. ma tänan minu sõnad on meenutamaks härra Palatsiot, tuletõrjujat, kes hukkus, kui ta minu kodulinnas tuld kustutas ja ma avaldan kaastunnet tema perele ja kõigile meie linna tuletõrjujatele avaldan austust, aga ma tahaks rääkida Asturias eksisteerivast kohutavast Äh, olukorrast. kaks tuhat perekonda on mures oma elatise pärast, et nende äh, jäävad elatisest ilma ja põhjuseks on Euroopa Liidu meetmed, mis ei garanteeri mõistlike põllumajandustoodete hindu. tähtis on äh, turumeetmeid rakendada, et tootjad saaksid, et ostjad saaksid eristada tooteid, mis on turul ja tuleb võidelda tummiku vastu meie eh, turgudel. Thank you, Fotiga um,. politycy mojego regionu. ma tänan, ütleb proua Fotiga eh,. tahan rääkida Venemaa imperialistlikust poliitikast olukord Ukrainas peaks olema hoiatuseks kõigile. meil on tegemist eh, hullusõja propagandaga ja eh, kõik see nüüd on mõjutanud Hollandi referendumi eh, tulemusi. Uh kah toetatakse ühist julgeoleku ja kaitsepoliitikat ja ettekäändeks on ohud, mis tulevad Venemaa poolt. sellist propagandat kõlab kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides härra Selimovitš. jah, Radovan Karadžits, Bosnia serblaste juht, mõisteti hukka, mõisteti süüdi inimsusevastastes kuritegevustes ja see aitas kaasa leppimisprotsessile, aga mõni äh, päev hiljem Voitslav ähm, Sessel sama kohtu poolt äh, tunnistati süütuks. ehkki olid tõestatud sõjakuriteod ja tema äh, väga ebameeldivad äh, vihast kantud väljaütlemised. ilmselt unustatakse äh, need kuriteod, aga siin ei ole tegemist ainult moraalse aspektiga, kui tribunal ei ole võimeline öö, otsust tegema, siis meie peaksime seda tegema. Siseli öö, ähm, kohtuotsus ähm, ei jää tagajärgedeta, me peame äh, panustama äh, laienemisele, me peame äh, ja, ja looma sellise reaal-, moraali, mida kohus ei suutnud. <clears throat> noh, härra Benito Siloaga, aitäh eelmistel, viimastel nädalatel võtsime siin vastu esindajaid, kes äh, pidevalt elavad äh, keemia- ja tehaste kõrval, ähm, kus, äh, mis teo-, töötavad illegaalselt. üks nendest ehitati ka mm, mereäärsesse piirkonda ja teine Natura kaks tuhat alale nii et inimesed äh, kannatavad seal äh, kopsukahjustuste ja vähi all ning nad ei saa mingit toetust, ainult äh, antakse toetust hargmaistele ettevõtetele. ja vastava piirkonna valitsejad on pigem tegelenud sellega, et võtta vastu hargmaistelt ettevõtetelt raha, me tahame, et Euroopa Liit sekkuks, tegeleks nende terviseprobleemidega, et sellised olukorrad ei korduks ei Hispaanias ega üheski teises Euroopa Liidu riigis. aitäh ja järgmine saab sõna härra Šleks. ma tänan. uued liikmesriigid sealhulgas ka Horvaatia, kust mina pärinen, ei ole rakendanud meetmeid hoonete renoveerimiseks, eriti nende hoonete renoveerimiseks ja soojustamiseks, kus elavad vaesed. meetmed energiavaesuse vastu e, võimaldavad rohkem kasutada energiat taastuvatest energiaallikatest ja äh, on võimalik nii ka töökohti juurde luua, aga Horvaatia valitsus on seadnud juriidilise kohustuse äh, kõikidel elanikel äh, paigaldada soojusvõrguga ühendatud arvestid samas hoonete soojustamist ei ole enne läbi viidud ja kodanikele ei antud ka äh, tõesti informatsiooni selle kohta, kuidas süsteem toimib ja milline on täpne tarbitava soojuse hind. me tahame komisjoni nüüd hoiatada, on vaja kaitsta eh, tarbijate ja kodanike huve Euroopa Liidus sellistel puhkudel. mikrofon, please. dámy a pánové dovolte abych vás seznámil s tím mina räägiksin sellest, kuidas suhtub Tšehhi Vabariik äh, Euroopa Liidu Türgi kokkuleppesse. esiteks, äh, Tšehhi Vabariik on kohustusliku ümberjagamissüsteemi vastu. teiseks on Tšehhid äh, selle kokkuleppe vastu, mis puudutab viisalihtsustussüsteemi. aga kas Brüsselis tõesti kedagi ka huvitab, mida demokraatlikult valitud parlament arvab? ma ei usu seda, ma arvan, et nõukogu ja komisjon nimelt Türgiga sõlmisid selle kokkuleppe kokkulepe, mis ametlikult ei ole leping. Nad tegid seda sellepärast, et nad soovisid demokraatlikke institutsioone nagu riiklikke parlamente eirata. Euroopa Liit on vastu võtnud kokkuleppe, millega ei ole nõustunud mitte ükski riiklik parlament ja just sellepärast Euroopa kodanikud ei usalda enam Euroopa Liidu institutsioone. Merci, madame la president härra Le Breton, aitäh. kuuendal aprillil otsustasid hollandlased referendumil lükata tagasi assotsiatsioonilepingu Ukrainaga. Ukraina oli ainult ettekäändeks. tegelikuks eesmärgiks äh, nendel kodanikel, kes selle referendumil osalesid, oli äh, Euroopa Liidu ja tema juhtfiguuride ähm, näo paljastamine. Äh, need Ähm, juhid, kes äh, on pidevalt segatud skandaalidesse, Juks-, LuxLeaks äh, äh,, Junckeri puhul, Panama dokumendid, Kaniete puhul, e-, Euroopa Liit ei saa sellest sõnumist aga ikkagi aru ehkki, ehkki kuuskümmend neli protsenti äh, hääletanutest äh, olid selle vastu. Te-, Euroopa Liidu liikmesriike kägistab see te-, tehnokraatide valitsus. see on tõesti ainult Schengeni päästmiseks. kahekümne kolmandal toim-, juunil toimub Brexit, me oodame, et Marine Le Pen kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal saavutaks läbimurde Prantsusmaal no,. ja nüüd proua McInnes. You, madam president um aitäh, proua president, mitte esimest korda ei taha ma rääkida kaubandusest siin kojas ja räägiksin Euroopa Liidu Mercosuri kaubanduslepingust. ma tean, et Luksemburgis täna põllumajandusnõukogul tõstatasid kakskümmend kolm liikmesriiki kahtlused komisjoni taktika osas, eriti selles osas, mida Mercosuri riikidele pakutakse, see puudutab just tundlikke tooteid, eriti just veiseliha, aga ka kanaliha ja sealiha praegu on väga rasked ajad Euroopa põllumajandusel ja üllatav on see, et komisjon on valmis avama uksed ja aksad, aknad veiseliha importimisele ja sellega loob suuri probleeme Euroopa Liidu talunikele põllumajandusministrite kohtumisel täna hommikul juba tõstatati kõhklusi ja ma tahaksin siia lisada enda hääle ja veel kord äh, hoiatada komisjoni, et põllumajandust ei ohverdataks teiste valdkondade pärast. aitäh. härra Sani, palun järgmisena. aitäh, proua president väga pikalt on räägitud selles, kas liikmesriigid peaksid müüma kodakondsust ja elamislubasid. liikmesriigid muidugi saavad ise otsustada, kuidas kodakondsusreeglid paika panna, aga ärge unustage, tegemist on Euroopa Liidu kodakondsusega. viimased sündmused maailma areenil on hoopis teise valguse heitnud sellele küsimusele. meil on terrorismioht väga palju äh, hoitakse maksudest kõrvale, sellepärast võib-olla tuleks see küsimus üle vaadata. kodakondsuse puhul tõesti käib siin tegemist lihtsalt maksukonkurentsiga praegusel hetkel on tõesti meil tegemist kasvulavaga korruptsiooni ja maksudest kõrvalehoidmisele. paljudes riikides on võimalik rikastel inimestel ja ettevõtetel saada maksu eelotsused ja niimoodi maksudest kõrvale hoida või siis ka terroriorganisatsioonidel on võimalik raha pesta Euroopa Liidu territooriumil. Need süsteemid teevad rikastele nii lihtsaks õiguste saamise Euroopa Liidus samal ajal aga kui teised riskivad oma eludega selleks, et siia jõuda. see annab täiesti vale signaali välja, nii et küsimus on selles, kas me tõesti tahame maksudest kõrvalehoidmist toetada, mis teeb terroristide elu lihtsaks ja samal ajal äh, ei kohtle me võrdselt äh, migrante, kes aga äkki meil oleks vaja ühist süsteemi karmide reeglitega selleks, et seda kõike ära hoida. aitäh ja järgmisena härra Juurek, palun aitäh härra proua esimees kallid kolleegid euroopa ühise pärandi lepingu, ühine pärand, mis on lepingute preambulas välja toodud, kas sellel on tõesti ka mingi mõte, me ei tohi ära unustada äh, et meil on Poola äh, ristiusustamise tuhande kahesaja viiekümnes aastapäev on õudne, et parlamendi president ei esinenud asjakohase avaldusega selles küsimuses. Pool Paula ristiusustamine oli suureks verstaponiks eh, Euroopas, eh, Euroopasse tsivilisatsiooni toomisel ja meie kristlik pärand ei ole mitte ainult pärand, vaid see tegelikult tagab ka rahu ja aitab meil seda hoida ka tulevikus. aitäh! härra Kuuso Pärmui pagulaskriis äh, hoolitseb selle eest, et äh, Euroopa Liit ei ole võimeline neid tuhandeid inimesi enam vastu võtma ja tegelikult meil ei ole ka mitte mingeid päästemeetmeid. me peaksime siin NATO abile äh, panustama või ka Frontexi peale mõned riigid otsu-, on otsustanud, et äh, taradest on kõige rohkem kasu, me teeme kogu aeg vigu, ka äh, võitluses terrorismi vastu äh, tegime me vigu. ja ka tegelikult praegusel hetkel me ei pea kinni Genfi põgenikekonventsioonist Äh, just sellepärast öeldaksegi ju, et Türgi olevat turvaline päritoluriik. me teame, mis Türgis toimub. Äh, Türgi kasutab põgenikke kui relva selleks, et äh, siin erinevaid nõudmisi esitada ja meie laseme sellel kõigel lihtsalt toimuda kolegyně a kolegové téměř přesně před rokem. seventeen března se seitsmeteistkümnendal märtsil aasta tagasi tulid haridusministrid Pariisis kokku, kus nad võtsid vastu deklaratsiooni, mis puudutasid, mis puudutas kodakondsust ja ühiseid väärtusi ning haridussektoris mittediskrimineerimist. see oli vastuseks äh, rünnakutele Charlie Hebdo toimetuses. nüüd aasta hiljem saame me tunnistada, et olukord ei ole mitte põrmugi paranenud ja terrorirünnakud on ukse ees. me ei eelda, et aasta jooksul on võimalik äh, kõik meetmed konkreetselt äh, kivisse valada, aga meil tuleb tunnistada, et see, kuidas äh, teatud riikides on üritatud eesmärke täita, äh, ei aita kohe kindlasti äh, neid tegelikult saavutada. väga tähtis on toetada õpetajaid, toetada neid, kui nad äh, õpetamismaterjali ette valmistavad õpetajad peavad õpilastele õpetama sallivust ja solidaarsust ning näitama, et Euroopa väärtused on need, millest tasub kinni pidada. kolleeg Tanasescu, palun. doamnă președinte, stimați colegi, virusul Zika reprezintă un pericol. aitäh, Zika viirus on rahvusvaheline oht, oht kogu maailma jaoks, viimane uuring näitab, et see võib palju äh, suurema mahulist äh, ajukahjustust tekitada, kui varem äh, arvatud. me oleme näinud juba mikrotsefaalia juhtumeid ja teisi arenguprobleeme, mis on seotud selle viirusega. meil on, on väga palju äh, küsimusi äh, sellega seoses, seetõttu on vaja parandada Zika viiruse kontrolli all hoidmist ja parandada teadusuuringute meetodeid, aeg on väga oluline, väga oluline on on diagnoosimine ja vaktsiinide väljatöötamine. E, e, maailma Tervishoiuorganisatsioon, kellel eelmisel nädalal oli sünnipäev, on võtnud meetmeid selleks, et toetada riike, keda mõjutab Zika viirus. palju, mitmed Euroopa riigid on samuti e, teatanud viirusjuhtumistest ja meil on tegemist ohuga, et Euroopas tuleb ka viiruspuhang. me peame olema äh, valmis selliseks äh, võimaluseks, äh, et arstid peavad olema tähelepanelikud ja inimesed üldiselt peavad teadlikud olema sellest ohust. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Džambaski. aitäh, äh, proua president, lugupeetud kolleegid, tahaksin rääkida islamiseerumisest mõningates äh, romide kvartalites Bulgaarias. tegemist on ohuga meie ühiskonna jaoks ja Euroopa Liidu jaoks. Nende protsesside tulemusi me oleme kõik näinud äh, Brüsselis ja Pariisis hiljuti ja kõike seda on äh, etendanud ka Türgi Vabariik, kes niimoodi jätkab oma vaikset invasiooni Tür-, Bulgaarias see on üks viis, kuidas Erdogani agressiivset poliitikat ellu viia, on tulnud aeg Euroopa poliitiliste luhtide jaoks võt-, saada teadlikuks Türgi poliitika ohust ja on tulnud aeg pidada tõelist sõda selle sõja vastu, mida Türgi meie vastu peab, ei ole enam aega pead liiva alla peita. härra Boltšak, palun terrorismus nezná hranic. aitäh, proua president, terrorismil ei ole piire, terrorism ähvardab meie vabadusi ja inim-, lihtsate inimeste usku poliitikutesse. me peaksime ähm, looma poliit-, juriidilised äh, instrumendid, äh, mis võimaldaksid meil äh, sellele vastu astuda. vaja on kanda vastutust, kui keegi paneb toime selliseid terroristlikke rünnakuid, seetõttu on vaja sellist äh, juriidilist regulatsiooni, mis äh, võimaldaks äh, piirata nende inimes-, ähm, kes on süüdi mõistetud terrorismikuritegevustes, võimaldaks neil kodakondsust ära võtta. minu arvates ei ole enam võimalik see, et Euroopa kodanikud ähm, Äh, kes äh, kur-, terrorismikuritegevusid toime panevad, saavad neid eeliseid, mis tulenevad Euroopa äh, kodakondsusest. selline olukord on vaja lõpetada. aitäh ja proua Jill, palun. ma tänan. president volinik, rohkem ja rohkem süüdistusi, et ÜRO rahuvalvajad on paime pannud seksuaalseid ahistamisi ilmub päevavalgele. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis möödunud kuud vastu eh, resolutsiooni, aga mõned riigid on üritanud seda teksti nõrgendada ning tõenäoliselt seda ei hakata korralikult ellu viima. on väljakannatamatu, et kõige kaitsetumad selles maailmas naised ja tütarlapsed, kes on kõik kaotanud, on nüüd ahistamise ohvrid eh, nende poolt, kes peaksid neid kaitsma. Eh, Kesk-Aafrika Vabariigis äh, öeldi, et nad olid sunnitud seksuaalakti läbi tegema ja toidu eest seksuaalsuhtesse astuma ja üheskoos tegutsedes on Euroopal võimalik selline õudne ahistamine lõputada. ma kutsun välispoliitika kõrget esinejat Mogherinit hea seisma selle eest, et kõik kurjategijad võetakse vastutusele ja see, kõigil peab olema selge, et sellist ahistamist ei saa sallida. härra Khan. Uh, proua president, eh, terastöötajad eh, kogu riigis on väga mures, sest äh, Ühendkuningriigi telasetööstuse olukord on ebakindel. tegemist on oskustega töötajatega, äh, samas äh, tulevik on ohus, tuhanded on kaotamas tööpaiga ja selles kriisiolukorras on valitsuse reageering olnud ebapiisav. samuti Euroopa Liidus on olnud ebapiisav reageering, ei ole plaani, mis stabiliseeriks eh, olukorra ja tagaks kindlustunne terase töötajatele jah, e, infrastruktuuriprojektid nõuavad ju terast ja öö, e, sektoril on vaja pikaajalist strateegiat, mis tagaks selle sektorile ka väljavaated ja tuleviku. on vaja pikaajalist plaani terasetööstuse jaoks Ühendkuningriigis ja toetada Euroopa Liidu jõupingutusi, astumaks vastu odavale terasele, mis tuleb Hiinast Eh, proua Kirton Darling. ma tänan, ma tervitan eh, seda, eh, et on kokkuleppe sõlminud Eh, terasetööstuses. see on hea uudis praegusest kriisist välja tulemiseks ja võitluses odava dumping terase vastu. Euroopa Liit ei ole kriisi põhjus, aga saab lahendada olukorda tugevate kaubanduskaitsemeetmete kaudu saadikud äh, ja valitsused, äh, kes äh, esindavad seitsmekümmet kahte protsenti Euroopa Liidu valitsusest, on valmis tegutsema, aga Briti valitsus on nüüd seisnud vastu sellele sammule. on võimalik kiiresti asi lahendada. kolmekümnendal mail äh, tuleb kokku kaubandusnõukogu ja nüüd peab David Cameron näitama, et kas ta tõesti tahab meie terasetööstuse päästa. ja nüüd äh, härra Mamikins, palun. Äh, lugupeetud kolleegid igal riigil on äh, õigus kaitsta oma elanikke, oma territoriaalset äh, puutumatust ja äh, kui tege-, kui oma kodanike õigusi rikutakse ja sõnavabadus on üks olulisematest, näiteks Maksim Kaptjelov avaldas ühe teksti äh, Äh, mis puudutas Läti liitumist äh, Vene Föderatsiooniga, et see on nali, aga ta mõisteti kuueks kuuks vangi. Äh, huvitaval kombel on selliseid tekste aga ignoreeritud, kus juttu on olnud sellest, et Läti võiks USA-ga ühineda. vaja oleks, et, et Läti muudaks oma karistusõigust ja et sellistel puhkudel ei saaks mõista inimest vangi. minu koduriik on ennast niimoodi häbistanud. aitäh. aitäh ja äh, tegemist oli meie viimase kõnelejaga täna järgmine istung toimub homme, kaheteistkümnendal aprillil kaks tuhat kuusteist alates kella üheksast kuni äh, neljateist kolmekümneni ja siis kella kolmest kuni kahekümne kolmeni. homse istungi päevakord on avalikustatud Euroopa Parlamendi koduleheküljel ja istung on peatatud. head õhtut kõigile!